oma pärandit. kuuest äh, riiklikust sandinistide äh, juhtkonnast on viis äh, praeguse valitsuse vastu, see läheb tagasi aastasse, aastasse tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa. Need on need tõelised sandinistid, kes, keda Ortega taga kiusab selle eest, nad, et nad kaitsevad vabadust ja väärikust. Nad on äh, taga kiusatud, eksiili sunnitud, nende inimõigusi rikutakse me näeme, et äh, need inimesed ei hooli Nicaraguast, vaid äh, hoolivad ainult iseendast. ehk siis eh, meil on siin üldine konsensus, me peame, et Nicaragua tegevus peatatakse, me peame isiklikud sanktsioonid suunama Ortega ja tema valitsuse vastu, kes eh, vangistab ja surub alla inimesi ja oma südame põhjast kordan seda, mida ma ütlesin aastal tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa, elagu vaba Nicaragua. aitäh, härra Pimenta, palun. aitäh, juhataja kuulasin neid kõnesid ja äh, me oleme siin räägitud allasurumisest kui ärist Hispaanias ja Prantsusmaal. Äh, Euroopa Parlament jätkuvalt äh, eitab fakte, toetab neid revolutsioonilisi võtmisi, president Trump tahab sekkuda. Te üritate läbi suruda IMF-i soovitusi, arvestades selle rahvastiku õigustatud huvisid, valitsust provotseerisid reaktsionaalsed jõud ja see tõi paratamatult endaga kaasa hukkumised, see vägivald oli suunatud sandinista liikumise vastu, neid inimesi mõrvati ja rööviti, aga mis puudutab valitsust, siis valitsus tahab pidada läbirääkimisi opositsiooniga ja leida rahumeelset lahendust, et nagu te teate, siis Ameerika Ühendriigid on sanktsioonid kohaldanud Nicaraguale, nii et Nicaragua ei saa krediiti rahvusvahelistest institutsioonidest ja see rikub äh, rahvusvahelist õigust äh, ainult äh, tänu sellistele progressiivsetele jõududele Ladina-Ameerikas nagu Nicaragua, kes tahavad kaitsta oma riigi suveräänsust ja enesemääramisõigust, et leida iseendale sobiv äh, majandus- ja sotsiaalarengu mudel. härra Pimenta, proua Gomes äh, küsib, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega. Grazie, grazie presidente. La storia non insegna nulla a quanto pare, soprattutto in Nicaragua. härra Corral aastal tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa võitles äh, praegune äh, president äh, Daniel Ortega opositsioonis, nüüd ei ole tal enam diktaatorit, kelle vastu võidelda, tal ei ole kontrasid ja LKA, ta on ise nüüd diktaator, me näeme tapmisi, piinamist, tsensorlust äh,, ja reforme, mis on võimaldanud äh, Ortegal jääda võimule kauemaks, kui konstitutsioon seda ette näeb, nii et kõik need märgid diktaatorlusest, mis ei ole maailma huvides, sest et Hispa-, Nicaragua on üks maailma vaesemaid riike. see on diktaatorlus, äh, kus äh, täppislaskurid tulistavad demonstraatorite pihta ja nõukogu peab suunama äh, suunatud sanktsioonid nende vastu, kes selles režiimis vastutavad inimõiguste rikkumise eest. aitäh, härra Borgetsio, palun. aitäh, härra juhataja. dokument, äh, mida me arutame, sisaldab palju punkte, millele me võiksime kõik alla kirjutada Äh, siin, siin on võrreldud seda riiki Venezuelaga, aga ei ole räägitud ühest asjast, mis on kõikidele tuttav. me ju teame, et äh, Euroopa Liit ei ole võtnud arvesse seda, et antud äh, valitsus on juba aastakümneid toetanud hullemaid terroriste. ja see terrorism on levinud ka meie riikidesse seda äh, ja ka Itaaliasse on tagasi saadetud üks nendest äh, ohtlikematest brigaadiliikmetest. ta on nüüd täielikult äh, vabaduses, ta oli vanglas ainult ühe öö ja seejärel Alessio Kasimiri saab nüüd täiesti rahulikult elada luksuses Managuas. sellest skandaalist ei räägi keegi ja võib-olla seda sellepärast, et äh, küsimus on äh, pikaajalises liikmesriigis, kes on pikaajaliselt teda toetanud liikmesriigis. aga võimalik, et nüüd on siis see hetk rääkida sellesse olukorda sekkumisest, ka Itaalia valitsus on öelnud, et me peame nõudma, et see mõrvar ja kriminaal antakse Euroopale välja. Euroopa peaks nüüd üles ärkama, me ei tohi enam sallida äh, Äh, sellist tegutsemist, aga teie ei ole mitte kunagi sellistest asjadest hoolinud. kui Itaalias on äh, olnud terrorismi ohvreid, siis äh, nüüd tuleb see olukord õiglaselt lahendada ja tõesti, see on häbi. Te peate kohe sekkuma sellesse äärmiselt tõsisesse olukorda, mis on oluline terrorismi ohvritele. ja siin me räägime ka Moro mõrva eest. aitäh härra Mato, palun. aitäh, eh, juhataja, eh, härra volinik, eh, palun aidake meid, see oli selline kuritegu, inimesed Esperanza vanglas, keda pidevalt peksti, keda koheldi ebainimlikult, nende põhiõigused äh, ei olnud nendele võimaldatud, nad ei saa kohtuda perekondadega, nad on süütud, nad on vanglas sellepärast, et nad kaitsesid omaenda mõtteid riigis, mida valitseb türann. põhiõigusi ei austata part-, parlamendis ei ole väljendus, ei ole väljendusvabadust tagatud, ei ole kogunemisvabadust tagatud, nad ei ole alla andnud, nad on väga öö, tugevalt siiski vastu pidanud ja me oleme palunud vanglavõime aseministrit ja Ortegat ennast, et ei oleks mingisugust kättemaksu, aga türann tegi vastupidiselt. ja nüüd poolteist kuud hiljem on olukord talumatu. olukord Nicaraguas on väga murettekitav, vähemalt kõigile neile me peame olema demokraadid ja kaitsma põhiõigusi, mitte ainult enda omasid, vaid ka kõikide kodanike omasid igal pool. pärast seda, kui Nicaragua kriis puhkes, oleme me näinud äh, seitsesadat poliitvangi, kolmsada surnut, äh, tuhat kolmsada vigastatud, kas need arvud ei ole piisavalt? minu arust nad saadavad judinat mööda selgroogu, parlament ei saa jääda enam hetkekski passiivseks äh, Euroopa peab midagi tegema, me peame tegutsema. härra volinik, demokraatia taastamine Nicaraguas on osa teie komisjoni ülesannetest, komisjon peab siin üles näitama järjekindlust. Ortega Murillo režiim, kes palub dialoogi, see on ju farss. selle tegemiseks peavad nad vabastama poliitvangid koheselt ja lõpetama igasuguse kuritarvitamise Nicaragua rahva äh, vaenamise aitab küll, Nicaragua on ära teeninud selle, et nad saaksid elada rahus. ja fraktsioonid siin peavad rääkima ühel häälel. Need türannid äh, oma pseudodemokraatlike viisidega, kuidas võimule tulla. Nad kardavad vabasid ja demokraatlikke valimisi, miks, sest et nad teavad, et neil ei ole enamuse toetust ja nad kardavad, et jäävad ilma nendest privileegidest, mille nad on saanud korruptiivsel teel, kui me kehtestame spetsiifilised sanktsioonid Ortega valitsuse liikmetele ja tema järgijatele, kui nad ei pea kinni inimõigustest ja inimväärikusest. meil peame käivitama demokraatia klausli, nii et Nicaragua jääks välja assotsiatsiooni kokkuleppest. proua Valenciano, palun. aitäh, härra juhataja kuigi ta siin ei ole enam, siis tahaksin eh, härra Pimental siiski öelda, et Hispaanias ei ole poliitvange, Hispaania on riik, mis põhineb õigusriigil, see on modernne konsolideeritud demokraatia ja eh, ükskõik, kui palju nad seda kordavad, me ei anna neile võimalust väita, et Hispaanias on poliitvange. ma loodan, et keegi annab talle selle sõnumi edasi. ja siis eh, progressiivsete hulgas tundub olevat väga vähe neid, kes äh, eitaksid seda, et Ortegast on saanud äh, üks äh, et see on, muutus on olnud üks hullemaid, ta on austamisväärse valitsuse asendanud täiesti totalitaarse režiimiga, seetõttu meie parlament on otsustanud tegutseda ja see on ka põhjus, miks missioon siit kojast, mida juhtis meie äh, kolleeg härra Hauregi, keda, kelle tööd on kiitnud ka komisjon ja ma ka toetaksin seda kiitust. me oleme öelnud, et me peame siin parlamendis äh, äh, sõna võtta et me saaksime rääkida ühel ajal kogu demokraatliku opositsiooni ja Nicaragua äh, rahvaga, et me kutsume üles dialoogile, aga jah, aga peame ka tagama selle, et miinimumtingimused, mille meie kolleegid välja ütlesid, on tagatud poliitvangide vabastamine, väljendusvabadus ja repressioonide lõpp. me ei saa istuda laua ümber edasi, samal ajal kui repressioonid jätkuvad, see on see sõnum, mille see koda välja saadab ja me tõesti loodame, et Daniel Ortega režiim ka seda kuuleb aitäh, härra Krasnodebski. aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid. kui protestid Nicaraguas algasid äh, aastal kaks tuhat kaheksateist, siis äh, sai ilmselgeks, et tegemist ei olnud protestidega kärpe- ja kokkuhoiumeetmete vastu, vaid äh, protesteerisid need inimesed, kes võitlesid oma õiguste ja vabaduste eest. ja sellest sai võitlus demokraatia piiramise vastu väga polariseeritud riigis Äh, pärast seda on sada, sajad inimesed hukkunud, rohkem kui seitsesada inimest äh, vangistati, peamiselt poliitilistel põhjustel, ja ka valitsus kinnitas, et äh, mingisugused kättemaksu aktivistide suunas ei tule, kahjuks me oleme näinud, et repressioonid on ainult intensiivistunud ja me vaat-, ootame äh, vaatame lootusrikkalt eh, riikliku dialoogi suunas ja kahju, et see on nüüd jälle peatunud ja seetõttu tahaksin ka rõhutada, et mitte Euroopa Liit ei ole see, kes pakub kriisile lahenduse, vaid Nicaragua inimesed on need, kes peavad koos töötama selleks, et konflikt lahendada. aga meie töötame selleks, et eh, kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi selles riigis. aitäh, härra juhataja aitäh, proua Bilbao, palun. aitäh, härra juhataja, härra volinik. vägivaldsed repressioonid, mille Nicaragua valitsus on oma kriitikute suunas toime pannud, see, et eh, ebasobivad eh, tunnistajad on välja heidetud, eh, see on planeeritud strateegia, mida hetkel võimus olevad kasutavad ja need on Samosa meetodid, kelle vastu nad ometi võitlesid, seda nägid parlamendi missiooni liikmed, kes riigi külastasid jaanuaris, nüüd on aeg tegutseda. näitame eilsele opositsioonile, kuhu nad on langenud. see olukord, lahendus kriisile nõuab seda, et poliitvangid vabastataks, et eh, see repressioonid lõpeksid, et põhivabadused taastataks, need on Äh, eluliselt olulised tingimused, enne kui dialoog saab alg-, alata. Äh, ja liikmesriigid peavad järk-järgult rakendama sanktsioone, nii et see ei mõjutaks rahvast, me peaksime määratlema ja karistama neid valitsuse liikmeid, kes on toime pannud inimõiguste ja põhiõiguste rikkumisi ja aeg on käivitada ka demokraatia klausel assotsiatsioonileppes, et äh, Nicaragua liikmesus peatada. proua Tornano. käisin jaanuaris Nicaraguas kohtusin Esperanza naistevanglas Anna-Maja Kompensiga, kes on arstiteadusüliõpilane, kahekümne kolme aastane. ning ta oli juhtfiguur üliõpilaste liikumises ning peeti poliitilistel kaalutlustel kinni. ja praegu nad on küll lõpetanud oma oma kolleegidega näljastreigi, aga mulle valmistab sügavat muret nende valmistavad tingimused haiglas ja juurdepääs meditsiinilisele abile. Neil peaks olema viiekümne viienda aasta vangide kohtlemise konventsiooni, ÜRO konventsiooni kohaselt juurdepääs meditsiinilisele abile. hiljuti on vabastatud äh, jutumärkides äh, sada kinnipeetavat, aga sisuliselt on nad koduarestis ja neid jälgitakse pidevalt me peame rahvusvahelisele avalikkusele selgitama Nicaragua poliitvangide olukorda, keda on eh, kuussada seitsekümmend umbes, me peame neid aitama. kolleeg Millamon, aitäh! umbes kuu aega tagasi siin parlamendis kolleeg Mato rääkis konkreetsetest juhtumitest riigis. ja korraks tekkis lootus, et midagi muutub. Euroopa Parlamendi delegatsioon käis kohapeal ja oli Nicaragua vanglates toimuva ebainimliku kohtlemise tunnistajaks. et poliitvangid ja noored, keda kinni peetakse, tuleb vabastada. Ortega režiim ütles, et võtab tõsiselt läbirääkimisi opositsiooniga ning täidab oma kohustused. selle hulka kuulub aga poliitiliste vangide vabastamine ning pressi represseerimise lõpetamine. aprillikuust öeldakse, on üle neljasaja inimese surnud, tuhanded on haavata saanud Nicaragua kriisi käigus ning kõik režiimivastaste meeleavaldustega seoses meil on vaja läbirääkimisi opositsiooniga ning meie parlament peab seda toetama. meil on kolmekümne esimese mai resolutsioon juba olemas ning selle põhjal äh, peaks riigis rakendatama äh, õiglased valimised ning selleks tuleb vastu võtta uus valimisi reguleeriv õigusakt. Euroopa kodanike esindajatena ütleme välisteenistusele, et Nicaraguas tuleb samme astuda meil on vaja isikute vastu konkreetseid sanktsioone. isikute vastu, kes on vastutavad inimõiguste rikkumiste eest. ning samuti tuleb peatada assotsieerimisleping Euroopa Liidu ja Ladina, Ladina-Ameerika vahel Nicaragua osas, sest eh, seal on meil demokraatia klausel sees. Nicaragua, nagu ka Venezuelagi inimesed, väärivad inimõiguste, õigusriiki, vabadust ja heaolu ning eh, me peame oma panuse selle saavutamisse andma aitäh, proua Gomes. aitäh. austatud president. mina elasin oma elu nooruses diktatuuri all ja ma tunnen diktatuuri kohe ära, kui ma seda näen. ning kaks tuhat üksteist ma käisin seal ja kogesin seda ja praegu on see veel hullemaks muutunud rahva vastu. sõjavägi on toodud tänavatele käib poliitiline patrullimine. noored vastalised meeleavaldajad, Nicaragua demokraatlik reserv, peetakse kinni, neid koheldakse terroristidena. ka Maia Coppens, Belgia, Nicaragua noor äh, naisterahvas, kes äh, veebruaris oli näljas, kes veebruaris pidas näljastreiki. ning äh, Nicaragua võimud ütlevad, et praegu on neil aega vaja läbirääkimisteks, aga seda, aga me, meil ei ole sisuliselt üritatud neid läbirääkimisi pidada. ei ole sisuliselt vabastatud poliitvange, rõhumine on suurenenud. Euroopa peab siin samme astuma, me peame aktiveerima demokraatia klausli leppes, see on väga oluline ning äh, inimõiguste rikkumiste eest vastutavatele isikutele tuleb kehtestada sank-, sanktsioonid, tuleb külmutada vara, ei tohi anda enam viisasid ning äh, nad peab, nad tuleb tuua kas siseriiklike või rahvusvaheliste kohtute ette. et, et lõpeks see võimude niisugune tegutsemine Nicaraguas. härra Faria. aitäh, austatud volinik olen portugallanna, aga räägin täna hispaania keeles. mul on Nicaraguas palju sõpru, kellega ma jaanuaris kohtusin ning paljud dissidendid elavad praegu riigist väljas, aga üritavad iga päev äh, seista selle eest, et demokraatia riigis taastataks. olen solidaarne vanematega kelle lapsed on mõrvatud paramilitaarsete rühmituste poolt meeleavalduste käigus ning nende üliõpilastega, kes on sunnitud olnud õpingud katkestama ja kelle tulevik on ohus, kes praegu meelt avaldavad. ma pöördun kõigi inimeste poole ja toetan neid, kes on ebaseaduslikult vahistatud, sest nad on oma arvamuse avaldamise eest ja peavad praegu kandma pikki karistusi inimesi peetakse kinni ebainimlikes tingimustes, näiteks Miguel Morat, Lucia Pinot ja kes eile sai ajakirjanduspreemia. niisugune oli olukord, mida me nägime ise koha peal. ning äh, väidetav riigipööre on puhas propaganda Ortega režiimi poolt selleks, et õigustada repressioone kodanike õigusi rikutakse ja need repressioonid peavad ometi lõppema. me näeme, et dialoogi kasutatakse ettekäändena selleks, et säiliks Euroopa Liidu toetus riigile. vahistatud tuleb vabastada ning menetlused tuleb algatada riigivõimu kuritarvitamise vastu süüdi olevad isikud tuleb kohtu ette tuua ning vajadusel tuleb varad külmutada ning äh, samuti ka uued valimised korraldada, mida rahvusvahelised valijad jälgivad. Euroopa Liit peab rakendama sanktsioonid valitsuse liikmete vastu Nicaraguas, kes on vastutavad äh, inimõiguste ja inimsusvastaste kurite-, inimõiguste rikkumise ja inimsusvastaste kuritegude eest. demokraatia klausel tuleb aktiveerida et nagu meil öeldakse, ukse võib sulgeda, aga aken peaks jääma avatuks, vastasel juhul miljonid Euroopa maksumaksjate raha lähevad lihtsalt brutaalse režiimi toetamiseks, kes sadu tuhandeid inimesi on vigastanud, tapnud ja riigist välja ajanud. kolleeg Zorinio. seoses põhimõtetega see, me, me peame lähtuma demokraatia printsiipidest, austatud volinik ja austatud president. meie ülesanne on neid põhimõtteid edendada nii meie juures kui ka maailmas, sest need lähtuvad inimeste vabadusest, demokraatiast, õigustest ja inimõigustest. meie eesmärk on taastada Venezuela rahvale eh, nende hääl ning nende vabadus ja selle põhjal, sellest tulenevalt tuleb nõuda, et Nicaragua autoritaarne režiim meie nõudmised täidaks ja selleks tuleb kasutada kõiki mehhanisme, mis meie käsutuses on. me peame jätkama julgelt meetmete võtmist ning homne resolutsioon annab sellest tunnistust. kolleeg Assis. aitäh! mina olen põlvkonna liige, kes, kes eh, jälgis sandinistlikku revolutsiooni lootuse ja uhkusega. me ootasime uudiseid selle kohta, mis toimub Nicaraguas. ma mäletan hästi, kuidas me tähistasime suure rõõmuga Somoza diktatuuri langemist ning sandinistike revolutsionääride võitu. ent ometi on see režiim põrunud oma rahva ees, ta ei ole suutnud oma ülesandeid täita, ei ole olnud ajaloo kõrgusel ning on järk-järgult degenereerunud. on hakanud inimesi hirmutama, valetama, süüdistama välisvaenlasi ja muutunud väga sarnaseks eh, bolivaristliku Venezuela režiimiga ning muutunud demokraatlike väärtuste rikkumise kehastuseks. vabaduse asemel repressioon, õiguse asemel vaesus ning poliitiliste vastaste tagakiusamine. väärtuste nimel, vasakpoolsete väärtuste nimel, mina olen sotsiaaldemokraat, peame me hukka mõistma täie otsustavusega selle, mis seal praegu toimub ning seda resolutsioonis me teemegi. seal osutame me selgelt kõigile inimõiguste rikkumistele ja nõuame sanktsioonide rakendamist valitsuse liikmete vastu. ning äh, nõuame, et lõpetatakse riigi suhtes assotsieerimis, Ladina-Ameerika assotsieerimislepingu rakendamine. demokraatia selle sõna nimel äh, toimus revolutsioon Nicaraguas ja praegu võib öelda, et see revolutsioon on viimastel aastatel reedetud. aitäh! nüüd vaba mikrofon ja sõna saab proua Šoidrova. aitäh sõna andmast, austatud kolleegid! kõigepealt tahaksin tänada neid, kes algatasid selle arutelu ning koostasid Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelnõu, nii et tänan härra Salafrankat ja teisi, kes selle koostamisel osalesid. tegemist on väga olulise teemaga, sest see, mis toimub praegu Nicaraguas, on lihtsalt lubamatu. olukord on väga sarnane Kuuba ja Venezuela olukorrale, kus populistlikud vasakpoolsed režiimid võimul on ja Nicaraguas on võimul president Ortega kes on olnud juba aastakümneid võimul ja on täielikult korrumpeerunud, manipuleerib valimistulemustega, ei luba opositsiooni ning praegu on olukord jõudnud nii kaugele, et mitusada inimest on poliitvangidena kinni peetud, nad tuleb vabastada. Neid inimesi piinatakse, neid kiusatakse taga koos kümnete teiste protestijatega, kes avaldavad meelt sõja vastu on ülim aeg, et Euroopa Parlament võtaks sõna ja mõistaks hukka president Ortega repressiivse valitsuse ja meetmed. opositsioon peab teadma, et kogu Euroopa Liidu poliitiline spektrum neid toetab. aitäh, kolleeg Pospišil. aitäh, juhataja. kõigepealt tahaksin reageerida vasakpoolse kolleegi öeldule, et ta, et ta vaatas austusega Ortega poole, kui, kui ta noor oli. ma mäletan, kui mina noor olin, et kuidas Ortega käis Tšehhoslovakkias ja, ja kallistas meie presidenti Gustav Husaki. nii et mind ei üllata see, kuhu Ortega oma riigi on juhtinud mina olen väga skeptiline, austatud volinik, võimalusega seoses Ortegaga mingit dialoogi pidada muutuste osas tema riigis. ainus lahendus minu hinnangul on demokraatlikud valimised ning selle poliitilise dinosauruse hülgamine. see, tema saatmine sinna, kuhu ta ajaloos kuulub. tal ei ole tulevikku ja me peaksime kasutama kõiki sanktsioone, mis meie käsutuses on, et su-, suunata Nicaragua vali-, vabade valimiste poole. aitäh! nüüd kolleeg Mimitsa. härra Mimitsa, aitäh uh,. Me... austatud president, austatud parlamendiliikmed, tänan teid teie panuse eest äh, püüdlustesse aidata nikaraagualased välja praegusest kriisist koostöö parlamendi ja Euroopa diplomaatide vahel on olnud mitmes plaanis suurepärane ning võimaldanud tuua Euroopa Liidu seisukohad kuuldavale Nicaraguas. tahaksin tänada härra Tajanit, Euroopa Parlamendi presidenti, tema isikliku eh, sekkumise eest demokraatia toetuseks Nicaraguas. me kuulasime tähelepanelikult üleskutseid parlamendi liikmete poolt kehtestada sanktsioonid Nicaragua puhul. ma olen veendunud, et Euroopa välisteenistus ja nõukogu järgivad, jälgivad tähelepanelikult poliitilise dialoogi protsessi, mis praegu käimas on või mis loodetavasti käimas on. ja nõukogu ei kaota hetkegi sanktsioonide rake-, eh, enne kui sanktsioone rakendama asutakse, kas eh, relvaembargo või muudes vormides. kohe, kui eh, on selge, et poliitilise dialoogi protsessi kasutatakse ettekäändena või sellega venitatakse. lubage, ma tänan parlamendi liikmeid, kes andsid olulise panuse Managuas jaanuaris kujunenud olukorra lahendamisse, suheldes eh, opositsiooni ja valitsusega ning andes edasi tugeva Euroopa Liidu sõnumi. see on andnud võimaluse pidada seda, mida me, millest me loodame, saab tulemustele orient-, orienteeritud tõsine dialoog. aitäh, austatud volinik! ning esitatud on ka resolutsiooni ettepanek ja sellega, äh, seda hääletatakse homme ning käesolev arutelu on sellega lõppenud. järgmine punkt päevakorras on kohtualluvus abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid. raportööriks on äh, härra Pitera, palun proua Pitera. suur tänu, lugupeetud juhataja, daamid ja härrad. aasta tagasi rääkisime me sellest äh, dokumendist, mis puudutab kohtualluvust abielu, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve. nõukogu töö andis äh, meile ette pika põhjaliku dokumendi. parlament toetas härra Sjevka eelnevat raportit ja me tõime välja mõningaid valdkondi, mis olid meie jaoks äh, eriti olulised, mis puudutas äh, lapse ärakuulamist, vahendamise teema, vaidluste lahendamine ja meil on väga hea meel, et need on ka teksti sisse jõudnud nüüd niivõrd keerulises olukorras, kus äh, kohus otsustab, et äh, laps on vaja panna äh,, paigutada tugiperesse, on oluline äh, seda teha kõiki ähm, aspekte kaaludes, võttes arvesse kultuurilist tausta ning ähm, lastekaitseamet ja ametivõimud üheskoos loomulikult peavad seisma lapse parimate huvide kaitsmise eest, aga see ei tähenda iseenesest seda, et et et äh, kodakondsus peaks ühtima ho hoolduspere ja lapse, kes sinna on antud äh, ning reeglid peavad olema võimalikult täpsed selles küsimuses. pädev kohus peab olema selle riigi kohus, kus laps püsivalt, kus on lapse püsiv elukoht. kui mõlemad vanemad on nõus, võib valida ka muu kohtu või kohus ise võib otsustada, et lapse huvides on äh, pädevam mingi teine kohus seda küsimust lahendama kui äh, laps tagasi tuuakse pärast äh, vanemlikku röövi, siis tuleks, võib see kohus keelduda selle lapse tagasitoomist perekonda, sellepärast et see võib vas-, minna vastuollu teatud reeglitega, eriti mis puudutab äh, emotsionaalseid, äh, emotsionaalset või seksuaalset vägivalda lapse suhtes. nagu parlament ka varem on soovinud, äh, siis eksekvaatori menetlus on lõpetatud, räägime siin kinnitamisest või sertifitseerimist, mis puudutab äh, teise kohtu, kohtuotsuse tun-, tunnustamisest, liikmesriikidel, liikmesriigid on meiega teinud koostööd ning selle dokumendi tekst on edukalt arvesse võtnud väga palju erinevaid olukordi. tegemist on väga keerulise eluvaldkonnaga, kus väga harva Äh, on äh, olukord mustvalge. kohus peab kõigepealt lähtuma lapse parimatest huvidest äh, nende küsimuste otsustamisel, seega peaksime me toetama seda raportit, mida ma praegu tutvustan härra Svjevka nimel, aitäh. suur tänu, volinik, teil on sõna, palun. Thank you, Mr President, honorable members. suur tänu, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud Brüssel kaks A on põhivahendiks selleks, et piiriüleseid küsimusi pereasjades lahendada ning tagada lastekaitse. meie oleme plaaninud seda ümber sõnastada selleks, et enneta-, ennetada piiriülestes olukordades laste äh, rööve ja pikaajalisi vaidlusi. me soovime vähendada ka nende menetluste kulusid ja ajakulu ja lisaksin veel ühe aspekti, kõik otsused, mis on seotud lastega, peaksid olema kaetud äh, sõltumata vanemate perekonnaseisust, nagu öeldud, siis eelmisel aastal pärast kahe ja poole aastat äh, läbirääkimisi leppisid ministrid kokku uutes reeglites, mis tagavad lastele parema kaitse ning hõlbustavad äh, pere küsimuste lahendamist soovin teid tänada äh, toetuse eest sellele ettepanekule, eriti sooviksin tänada raportööri härra Svjevkat, kes on teinud suurepärast koostööd sellel teemal ja äh, selle teise arvamuse kiire menetlemise eest. ehk olete täheldanud, et mitmed parlamendi taotlused esimeses arvamuses on kompromisstekstis ära toodud. teisest küljest tean, et tekst ei sisalda kõike, mida paljud teist soovisid näha. me peame arvesse võtma, et nendes reeglites lepiti kokku ühehäälselt, läbirääkimised ei olnud lihtsad ning tekstis on äh, oluline edasiminek. suur saavutus on vahemenetluse lõpetamine, mis puudutab piiriülest jõustamist kõigi kohtuotsuste puhul oleks siis see eksekvaator, uued reeglid äh, annavad äh, suurema õiguskindluse. lapse tagasitoomise osas on mul hea meel, et tähtajad on lühemad e, erinevate etappide kohta selles aspektis. tekstis tugevdatakse lapse õigusi, tagades, et nende perspektiiv ainult väheste eranditega kuulatakse õigusmenetluses ära, mis puudutab neid endid. vastastikune tunnustamine liikmesriikide praktika osas äh, välistab ähm, äh, keeldumise täitmise või jõustamise osas, võimaldab kohtuotsuste tõelise vaba liikumise Euroopa Liidus. kompromiss annab selgemad reeglid, mis puudutab lapse paigutamisest teise liikmesriiki kus on tegemist autonoomse nõusoleku menetlusega kõigi piiriüleste äh, äh, muutuste puhul. tõhus koostöö keskasutuste vahel äh, täidab endiselt olulist rolli selleks, et toetada kohtute ja pädevate asutuste tööd määruse rakendamisel. jään ootama teie arvamust ja olen kindel, et see määrus saab tugeva toetuse Euroopa Parlamendilt homsel hääletusel, aitäh! proua Koratsa, palun. lugupeetud juhataja, Euroopa Parlamendi laste koordineerijana tervitan ma seda ettepanekut, sest see tugevdab meie õiguslikke vahendeid lastekaitsel. see hõlbustab vastastikku piiriüleste otsuste tunnustamist, vanemliku vastutuse ja laste röövide osas, see on eh, kohtumenetluse tõhusamise ja õiguskindluse huvides vajalik kui äh, piiriline paar äh, äh, lahku läheb, üks pereliige äh, pöördub tagasi oma koduriiki ja võtab lapse kaasa ilma nõusolekuta, siis menetlused lapse tagasitoomiseks on lihtsustatud. see mõjutab väga paljude igapäevast elu äh,, kus pered on rahvusvaheliselt ühinenud ja ka nende laste elu äh, olukorral on lapsele väga tõsine pikaajaline mõju, mida kauem laps on röövitud, seda suurem on see mõju lapse elule ning aeg on oluline selleks, et äh, kahju vähendada ja seega ma tervitan eriti just järgmist äh, edusammu. selged ajapiirangud, nii mis puudutab otsuste tegemist ning jõustamist piirangud, mis puudutavad vaideid, mis oluliselt eh, tagasitoomist eh, viivitavad ning õiguslastel kohutel, kohtutel ära kuulata lapsi eh, nendega seonduvates menetlustes ja põhimõtteks on arvesse võtta lapse parimat huvi kui põhikaalukeelt ning samuti tunnustada ka seda, et lapsel on vastav õigus kahetsusväärne on see, et liikmesriigid ei leppinud kokku ühistes standardites seoses ähm, äh, menet-, kuulamise menetlusi, lapse hääle ärakuulamise tagamine ei ole piisav, see õigus võib lapse jaoks muutuda koormaks, kui seda ilma vajalike kaitsmemeetmeta ja lapsesõbraliku äh, menetluseta rakendatakse. Euroopa Parlamendi koordinaatorina lapse õiguste osas olen ma käsitlenud mitmeid äh, Äh, lapserööve vanemate poolt, äh, olen ma näinud, et kohtumenetlus võib olla väga hirmutav äh, lastele ja seega ma kutsun üles kõiki osapooli välja töötama ühiseid standardeid ning jagama parimaid praktikaid kaitsemeetmete osas lastele. me peame topeltohvristamist vältima ja looma suurema usalduse kliima mul on hea meel, et lepitus on saanud äh, olulise kaalu, selle kaudu on võimalik pikaajalist ja püsivat lahendust leida. palju on vaja ära teha selleks, et toetada alternatiivset vaidluste lahendamist äh, vanemate ja professionaalide osas, kes on seotud piiriülestes vaidlustes ja koordinaatoril on siin oluline roll abistada lapsi ja, ja peresid vaidluste lahendamisel ning täitma kõigi laste õigust äh, näha ja kohtuda mõlema oma vanemaga, aitäh. suur tänu, proua Kepart, palun. aitäh, austatud president, austatud volinik. laste olukord äh, eri riikidest vanemate lahkuminekul on väga keeruline tulenevalt sellest, et äh, mängu tulevad eri kultuurid sageli ning ka eri kohtusüsteemid. seetõttu on väga hea, et me praegu täiustame, oleme täiustamas õigust, õigusakte selles valdkonnas. ja mul on hea meel, et terve rida ettepanekuid, mille ma Euroopa Parlamendi vahendajana lapseröövi küsimustes esitanud olen, et paljud nendest ettepanekutest on leidnud järgimist käesolevas dokumendis, sest ja mul on hea meel sellepärast, et, et need ettepanekud tuge, tuginevad reaalsetele kogemustele taolistes olukordades. väga hea, et piiriülene menetlus vanemliku vastutuse või lapseröövide asjades hakkab nüüd kiiremini toimuma, et määratletakse selgemad tähtajad ning vähem on vaja kasutada õiguskaitsevahendeid, et on olemas suurem õiguskindlus menetlustes see on väga tore ning ma tervitan seda. ning seetõttu sotsiaaldemokraadid leidsidki, et me toetame siin kiirendatud menetlust. ja seda sellepärast, et me soovime, et need, et see olukorra paranemine kodanike jaoks saabuks võimalikult varem. mul oli hea meel, et nõukogu oli varasema ajaga võrreldes valmis astuma märksa pikema sammu selles osas, kuidas oleks võimalik olukorda parandada selles valdkonnas. paar asja vajavad siiski veel täiendamist, sest nad ei ole praegu rahuldavad. miks kehtib see praegu ainult abielus äh, paaride kohta, miks mitte lihtsalt koos elavate paaride kohta, miks niisugune äh, diskrimineerimine seksuaalvähemuste osas, kes ei pruugi ametlikult abielus olla saada et niisugune vananenud lähenemine sotsiaalsele ühiskonnaelule ei ole asjakohane. ja see, siin oleme lasknud käest võimaluse tagada Euroopa miinimumstandardid äh, laste ärakuulamiseks, ka seda ei ole selles dokumendis piisavalt arvestatud, aitäh. aitäh, härra Zlotovski, palun. dramat aitäh. Äh, pere vaidlusküsimused on alati väga dramaatilised ja lapsed on kõige suuremad äh, ohvrid selliste konflikt, konfliktide puhul ja me peaksime võtma endale eesmärgiks laste kaitsmise äh, Ke eriti keeruliseks muudab asjaolu see, et last peab võib-olla kaitsma riigis, mis on midagi muud kui lapse päritoluriik viimase resolutsiooniga pöörasime me tähelepanu äh, äh, skandaalsetele praktikatele, mis on Saksa Noorsooameti poolt toime pandud. Nad, ametid ei luba Saksamaal elavatel vanematel olla kontaktis äh, oma vanematega selle vanema keeles. lapsel peaks olema võimalik säilitada oma kultuuriline identiteet Eh, kohtumenetluste käigus. see, mille Poola valitsus on välja pakkunud, on menetlus, mille järgi oleks võimalik eh, kiiresti ja lihtsalt tuvastada lapse sugulased, kes võiksid võtta üle hoolsuskohustuse sellise lapse puhul ja me loodame, et eh, skandaalsed praktikad Saksamaal niimoodi või on võimalik lõpetada. aitäh, härra Kohverati, palun härra volinik, me arutame muudatust äärmiselt olulisele määrusele, mis seab ühtsed reeglid lahutuse ja lahkumineku ja abielu tühistamise puhul ja see puudutab ka vanemlike vastutuse üle käivad vaidlusküsimusi piiriülestes situatsioonides. nõukogu tekst üldiselt on rahuldav. leiame, et paljud tehtud muudatused on kohased juhtumite puhul, äh, kuhu on kaasatud lapsed, eriti just lapse, laste röövimise puhul, me leiame, et on positiivne see, et sellega tegeletaks kiiremini ja et oleks parem koordineerimine riiklike kesksete võimude vahel ja peab olema ka stiimul kasutada medi-, mediatsiooni ja vahendamist, kus võimalik. on vastuvõetamatu, et eksisteerib äh, selline lõhe Euroopa kodanike õiguste vahel ja on ka vastuvõetamatu, et äh, samasoolised paarid, et nendel ei ole selliseid õigusi, need inimesed on selle määruse kohaldamisalast välja arvatud ja nad ei saa kuidagi ära kasutada justiitskoostööd pereõiguse valdkonnas. Nad on kõrvale jäetud peamisest äh, Euroopa Liidu õigusinstrumendist, mis käsitleb äh, lahutust ja abielu tühistamist ja vaidlusi, mis puudutavad vanemlikku vastutust. me ütleme, et äh, on äh, siin nagu kaks kodanike klassi ja osadel kodanikel on vähem õigusi, seega kohaldamisala äh, peab laiendama, aga meie poolt välja pakutud muudatusettepanekuid vastu ei võetud, tegemist on tõsise eksimusega mitte kohaldada samu õigusi kõigile, aitäh suur aitäh, proua Ward, palun uh,. aitäh, selle parlamendi esmane vastutus on kaitsta kodanikke ja eriti just kõige haavatavamaid ja mitte ükski kodanik ei ole haavatavam kui laps. on kohutavaid juhtumeid, kus eh, las-, lapse hooldusõigus on eh, vaidlustatud, eriti mis puudutab just rahvusvahelisi eh, rööve, siis siin peavad olema õiguslikud instrumendid selged, ei tohi olla mingisuguseid halle alasid või lünkasid. tervitan selle ettepaneku mitmeid punkte, eriti just seda kohustuslikku lapse ärakuulamist laste õiguste kohturühma algataja siin parlamendis, ma olen ammu toetanud laste osalemise toetamist, leian, et laste hääled peavad olema kaasatud küsimustes, mis puudutavad neid ja nende tulevikku. aga ma pean siiski ütlema, et tuleb teha veel rohkem edusamme. pereüksused on mitmesugused ja registreeritud partnerid peaksid olema kaasatud selle kohal, määruse kohaldamisalasse. modernse institutsioonina peab Euroopa Parlament näitama, et ta mõistab neid mitmeid erinevaid vorme, vorme, mille, mis perekond võib võtta, eriti kui eh, siis, kui seda ei tehta, siis see võib eh, olla halb laste hool, eest hoolitsemise seisukohalt, nagu näitavad ka rahvusvahelised lasteröövid. suur aitäh. proua Kinnitši, palun. aitäh, juhataja. täna rohkem kui kuusteist miljonit perekonda Euroopa Liidus on sellised, kus on erinevast, äh, erineva kodakondsusega vanemad, see on integratsioonilugu. et meil oleks äh, korralik õiguslik raamistik pereküsi-, tuleküsimuste lahendamiseks ja, ja äh, hooldusküsimuste lahendamiseks, kui need perekonnad lähevad lahku, on äärmiselt oluline. umbes Äh, tuhat kaheksasada juhtumit on aastas selliseid, kus äh, hooldusõigus äh, vaidlustatakse vanemate poolt. Brüssel kaks A ajakohastatakse olemasolevad reeglid, see lihtsustab menetlusi, kaasa arvatud tagasipöördumise puhul ja seal on kasulikud innovatsioonimeetmed, see, et näiteks, et ametivõimud peavad ära kuulama ka alaealise. kuigi see on kahetsusväärne, siis jah, et me oleksime võinud siia panna suunised äh, ka selle kohta, kuidas sellised kuulamised peab läbi viima, et vältida lapse traumatiseerimist. ja seetõttu on ametivõimudel nüüd kohustus äh, üritada perekonflikte lahendada nii, et see tuleks äh, lastele kasuks, sest et kõigepealt me peame tagama selle, et lapsed on kaitstud. suur aitäh, nüüd vaba mikrofon, härra Pospisil, palun aitäh, juhataja. tervitan seda eh, Brüssel kaks määruse ajakohastamist. Eh, ma olin kunagi justiitsminister ja ma tean, et on erinevad eh, menetlused, mida kohaldavad kohtud erinevates liikmesriikides rahvusvaheliste lapseröövi juhtumite puhul, nii et tervitan seda Brüssel kahe täpsustamist. loodetavasti see toob praktikad liikmesriikides eh, omavahel eh, lähemale. tervitan ka uusi tähtaegasid eh, kohtuotsustele, sest et varasemalt oleme näinud mitmeid viivitusi lapsi puudutavate juhtumite puhul. tegemist on hea edusammuga, tervitan ka punkti, mis puudutab kohustuslikku lapse ärakuulamist kõik see tuleb kasuks lastele. me peame arvesse võtma ka asjaolu, et meil on palju sega rahvusvahelisi paare ja et rahvusvahelised lapseröövid on reaalsus. aitäh, härra Lopes-Agiar, palun. aitäh, juhataja, volinik Minitsa kas äh, tegemist pole mitte suure sammuga edasi Lissaboni lepingust, et me äh, muudame lahutuse ja abielude tühistamise ja vanemliku vastutuse küsimuste puhul, piiriüleste juhtumite puhul, äh, et me tegeleme sellega, see on loomulikult samm edasi, aga see on siiski piiratud, sest loomulikult Äh, sest aga, aga meil on siin vaja nõukogus siiski see ühehäälselt ka vastu võtta. jah, me loomulikult toetame seda, äh, see kaotab ära eksekvaatori, see äh, tagab, et laps kuulatakse ära ja üritab lahendada need piiriülesed tülid, aga siin on ka võimalus vaadata seda, mida ei ole tehtud de facto paaride tunnustamine, samasooliste paaride tunnustamine, samasoolised vanemad ja need on asjad, mida mujal tunnustatakse, eriti pean ma siin silmas Hispaaniat. ma arvan, et see on kõik äärmiselt oluline, kui me peame silmas uut parlamenti, kes valitakse kahekümne kuuendal mail. härra Marjas, palun aitäh! Äh, määruse kakskümmend kaks null üks kaks tuhat kolm äh, ajakohastamine on väga huvitav, sest et äh, see puudutab tervet hulka pereõiguse küsimusi, nagu me teame, siis meil on rahvusvahelised abielud ja loomulikult tihtipeale leiavad aset ka lahutused ja seetõttu ja siis on erinevused selles osas, kes hakkab laste eest hoolitsema, ja millised on äh, alimentide maksmise kohustused. mõnikord leiab aset lapserööv või siis äh, laps äh, saadetakse teise liikmesriiki ja, või siis antakse, kus ta äh, antakse hooldusperesse või pannakse äh, lastekodusse. komisjonis äh, oleme me kuulnud äh, väga palju kaebusi selle poliitika kohta, mida järgib Saksa noorsooamet äh, mitte Saksa kodanike puhul. kõik need asjad on loomulikult äärmiselt huvitavad, me peame äh, lahendama selle eksekvatori küsimuse ja selle, et kohtuotsuseid vastastikku tunnustataks ja et oleks piiratud menetluse aeg. aitäh. aitäh, härra Marias proua Sorba, palun. aitäh, kallid kolleegid, nagu juba on öeldud, siis eh, parema liikuvusega tulevad Euroopa Liidus ka probleemid, mis on ära teeninud meie tähelepanu ja reageeringu, antud juhul siis eh, uue seadusandluse, sest et üha rohkem abielusid on sellised, mis leiavad aset inimeste vahel, kellel on erinev kodakondsus seetõttu on ka üha rohkem eh, piiriüleseid kohtuvaidlusi. praktikas teame me, et eh, menetlused on pikad eh, ja kohtutõlgendused erinevad ja sellel on mõju lastele, kes elavad ebakindsuses. automaatne kohtuotsuste kohaldamine, liikmesriikide ametivõimude vaheline koostöö õiguspretsedentide arvessevõtmine, kõik see peaks panustama sellesse, et menetlus kulgeb paremini. lapse äh, huvid peaksid olema prioriteediks ja lapse huvides on see, et lapsed tegelikult või et lapsevanemad üldse tegelikult ei lahutaks. aitäh, härra volinik. aitäh, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed. suur aitäh selle arutelu eest, kus tõstatati mitmeid asjakohaseid märkusi. Teie homne hääletus äh, toob endaga kaasa läbirääkimiste eduka äh, ühe lõpetamise, nii et uusi reegleid oleks võimalik kohaldada ja et oleks võimalik aidata perekondi, kes on keerulistes olukordades ja et ole võim-, oleks võimalik just eriti kaitsta lapsi. nii et veel kord suur aitäh teiepoolse toetuse eest. aitäh, härra volinik sellega on äh, debatt lõppenud, hääletamine leiab aset homme. aitäh, härra volinik ja, ja aitäh kõikidele kõnelejatele nendepoolsete panuste eest. ja eraldi tänu öö, äh, tuleb juhatajalt ka tõlkidele. Nende töö eest. ja järgmine istungi järg leiab aset, äh, algab homme kell üheksa, see on siis üheksast kaheni ja siis kolmest neljani, päevakord on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebileheküljel. oleme tänaseks lõpetanud